võimalik saavutada püsivedu, nii et kõigil eurooplastel on võimalik elada hea tervise juures, aitäh! suur tänu, proua volinik, sellega on see arutelu lõppenud ning resolutsiooni eelnõu osas hääletame homme keskpäeval. Läheme edasi, kallid kolleegid, palun järgmise raportini, see on proua Eva Jolie raport koostöö arenguriikidega hea valitsemistava edendamiseks ma-, maksundusküsimustes osas ning äh, nagu ikka, saab sõna kõigepealt proua raportöör Eva Jolie, kes on ähm, ühtlasi ka Arengukomisjoni esinaine, nii et äh, teil on neli minutit, proua Jolie suur tänu, härra president, proua volinik, kallid kolleegid, teatud rahuloluga tutvustan teile täna siis raportit arengupoliitika rahasta-, maksustamise, maksundusküsimuste osas, see on oluline raport, ma olen kaua seda teemat südames kandnud ja mul on hea meel täna seda tutvustada kolleegidele. tahaksin tänada kõiki Arengukomisjoni kolleege, kellega koostöö oli tõesti seekord väga viljakas ja loodetavasti see kajastub ka homme hääletusel. majanduskriis äh, tabas väga tugevalt äh, arenguriike ning toorainete hinnatõus äh, tähendab kõik seda, et arenguriikidel on vaja uusi rahastamisallikaid. selles kontekstis, kriisi kontekstis on vaja kindlasti model-, äh, mobiliseerida kõik äh, võimalikud maksutulud, kuid see on olnud tõeline väljakutse. tõhusad maksusüsteemid ei peaks mitte ainult rahastama avalikke teenis, teeni-, teenis, teenuseid. kindlasti tuleks läbipaistvust rõhutada maksusüsteemides, see on kõikide demokraatlike eliitide ülesanne, me peame jõudma tasakaalustatud ja läbipaistva süsteemini, nii mitte mingi juhul ei peaks ähm, äh, see vähendama arengukoostööle minevaid vahendeid. liikmesriigid ei äh, saa seda, et maksusüsteemid ei ole õigesti paigas äh, ja et on majanduskriis, kasutada ära selleks, et arengukoostöö rahasid vähendada arenguabi on äärmiselt oluline kõikide nende riikide jaoks, kes on väga valusalt saanud lüüa nii majandus- kui ka kliimakriisis. seega ei taha me siin rääkida täna abi väljavahetamisest, vaid me räägime sellest, et maksusüsteemid peaksid olema tõhusad, millele ka hargmaised ettevõtted omalt poolt panustaksid tõeliste vahenditega selleks, et oma arengu eest võtaksid vastutuse arenguriigid ise, et välja juuritaks vaesus, et leitaks äh, mingisugused alternatiivid kaotatud tollimaksudele ja et nad saaksid siis tulevikus abi ka ilma välisabita. kuid äh, lõunapoolsed riigid ei ole mitte ainult ohvriks sattunud oma maksusüsteemidele, neid on äh, tabanud ka maksudumping Bretton Woodsi süsteemi läbi ning äh, maksuparadiisid loomulikult äh, ka õõnestavad nende olukorda. me räägime siin igal aastal kolossaalsetest summadest, mis lähevad maksutuluna kadu, see on umbes kümme korda rohkem kui liikme, kui rikaste riikide poolt antav arenguabi. minu raport äh, viitab kindlasti ka OECD juhistele, mis on mitte ainult ebapiisavaid, vaid ka ohtlikud. kui äh, hallidest nimekirjadest eh, saavad riigid eh, ennast maha ainult eh, allkirja andmisel, ainult selle eest, et nad annavad allkirja parandada oma süsteeme, ei ole piisav, vaid vot hoopis õõnestab avalikku sektorit maksuparadiisidele piiri panemine on samuti väga oluline ja oluline nende riikide jaoks ja peab olema Euroopa Liidule peamiseks prioriteediks. Euroopa Liit peab oma vastutuse kanda võtma. meie kuvand on ohus, me peame vastu võtma selge ja piirava seadusandluse, töötama välja tõelise sanktsioonide süsteemi selleks, et võidelda maksuparadiiside vastu, mis on arenguriikide jaoks äh, tõesti hävitavaks relvaks ning äh, väga oluline on ka see, et Euroopa Liidu äh, ettevõtted, kes kasutavad ära tehingumaksusüsteemi, äh, saaksid selle eest karastatud. meil on vaja ühtset, läbipaistvat ja piiravat maksusüsteemi, mis kõiki hargmaiseid ettevõtteid panustaksid automaatselt deklareerima need kul-, tulud, mille nad teenivad ühes või teises riigis ja kus nad oma makse maksavad, see on äärmiselt oluline esimene samm pidurdama neid, kes äh, lõunapoolsete riikide arvelt äh, enda taskuid äh, täis topivad, see on oluline Euroopa Liidu usaldusväärsuse jaoks, suur tänu. suur tänu, proua Jolie. viis kolleegi, vabandust, neli kolleegi on palunud sõna ja esimesena saab sõna proua Pasescu, kellel on üks minut, üks minut ainult, jah. tänan, president praeguses äh, majanduskriisis on väga oluline edendada head valitsemistava maksundusküsimustes nii Euroopa Liidu siseselt kui ka väliselt. iga riik äh, ise otsustab oma maksupoliitika üle me ei tohiks äh, seetõttu äh, püstitada riikide teele takistusi, vaid peame edendama riikidevahelist koostööd. maksuparadiiside vastane võitlus on ääretult oluline, sest et need äh, maksuparadiisid õõnestavad arenguriikide rahandust, nad julgustavad inimesi majanduskuritegudele ja toovad kaasa selle, et tulud jaotuvad ebavõrdselt. kindlasti tuleks äh, tugevdada ka infovahetust äh, liikmesriikide vahel ja aidata kaasa arenguriikide tugevamale esindatusele rahvusvahelistel foorumitel. proua Vestlund, palun. ei soovi sõna? kolleeg Kella täna. maksundus on ääretult äh, oluline teema, kui me räägime arengupoliitikast. arengupoliitika ja maksundus on omavahel äh, tihedalt seotud, sellepärast et äh, kui meil ei ole sidusat poliitikat maksupoliitik-, maksuparadiiside vastu, siis meie arengupoliitika ei ole ka tõhus ja praegu olukord just selline on. ja ma loodan, et äh, homme parlamendisaadikud ei hakka õõnestama seda raportit, mis meil praegu on. siin on välja toodud mitmesugused äh, probleemid, äh, komisjon ei ole tegelenud piisavalt OECD siseste probleemidega, ei ole piisavalt pööratud tähelepanu maksuparadiisist paradiiside vastasele võitlusele. kui me tahame olla kooskõlas äh, Lissaboni lepinguga, siis me peame tegutsema praegu kohe ja ma palun, et te toetaks seda raportit täielikult. tänan ja viimasena saab sõna härra Ferreira. tänan, härra president, koostöö maksundusküsimuses on ääretult oluline ka maksundus on tihedalt seotud ka majandus- ja sotsiaalpoliitikaga. Euroopa Liit ei saa siinkohal eksportida oma head valitsemistava selles valdkonnas, seda toonitab ka raportöör. arenguriigid peavad oma olukorrast lähtuvalt ise otsused vastu võtma. majanduspartnerluslepingud mis äh, surutakse arenguriikidele peale vastuseisust äh, hoolimata, toovad äh, kaasa koormused ka maksundusvaldkonnas. maksuparadiisid eksisteerivad endiselt ja niimoodi kanditakse kõrvale kaheksasada miljonit dollarit arengumaade maksuraha. tänan, härra Ferreira käesolevaga on arutelu lõppenud ja ma annan sõna volinik Tamanakile, palun. aitäh, president. komisjoni nimel tänan ma Euroopa Parlamenti, eriti Arengukomisjoni selle raporti eest. mul on hea meel näha, et proua Eva Jolie raportis räägitakse positiivselt komisjoni teatistest mis puudutab maksustamist ja arengut. samuti tuuakse selles raportis esile väga auahned eesmärgid ja näidatakse, kuidas Euroopa Liit saaks tugevdada äh, tulu teenimist arengumaades. riik peab tõepoolest kasutama enda ressursse, et saavutada jätkusuutlikku arengut, vähendada vaesust, saavutada hea äh, haldustava ja ka selleks, et me kõik võiksime säilitada, sa-, saavutada aastatuhande arengueesmärgid maksustamine ja areng ning arengupoliitika on omavahel seotud, me peame aitama arengumaad, maid äh, nende maksusüsteemide muutmisel. kuid meie ees on äh, täiesti tõsised probleemid. Teie poolt äh, välja toodud statistika avaldas mulle sügavat muljet, sest te näitate oma raportis, et ebaseaduslikult välja vooluvat raha on kümme korda rohkem kui seda, mis arengumaadesse alles jääb seetõttu peame me tegema koostööd kahel tasandil, mis üksteist täiendavad. kõigepealt peame toetama riikide maksusüsteeme ja nende ümberkujundamist ja teiseks peame me taotlema läbipaistvat rahvusvahelist maksukeskkonda, millest on ennekõike kasu arengumaadele, kes soovivad võidelda maksudest kõrvalehoidmise ja konkurentsimoonutusega Teie komisjonis kutsutakse, teie raportis kutsutakse komisjoni üles arvesse võtma ka seda, et kaubanduse liberaliseerimisel on ka negatiivseid mõjusid ning äh, samuti ütlete te, et ei tohiks kõrvale jätta Maailma Kaubandusorganisatsiooni kogemust, mis puudutab äh, maksudest kõrvalehoidumist ja konkurentsi moonutamist. ning ma tahaksin mõlemale punktile ka vastata, öeldes esimese asja kohta, et loomulikult äh, me toetame fiskaalmuudatusi seda, et me aitame arengumaadel oma võimekust äh, suurendada ja et abi andvad riigid peaksid tegema paremat äh, koordineeritud koostööd nii Euroopa Liidu kui globaalsel tasandil. ja teise asja kohta ütleksin ma seda, et maksudest hoidumine ning äh, kahjulik maksukonkurents on ka komisjoni arvates arengumaadele kõige suuremaks takistuseks ning seetõttu me aitamegi neid riike nende võimekuse suurendamisel, et nad võiksid nende probleemidega tegeleda ning et me saaksime edendada paremat rahvusvahelist maksualast koostööd. juba praegu on tehtud väga palju tööd, seda siis alates komisjoni teatise vastuvõtmisest. konkreetne eh, tegevus saab aga võimalikuks alles siis, kui Euroopa Parlament meid toetab. kahe tuhande kümnenda aasta eraldised, eraldis, milleks oli äh, umbes seitsesada miljonit äh, eurot, äh, aitas meil maksualast koostööd ka paremini teha ning selle koostöö käigus korraldati tehnilisi seminare, maksu, maksustamisfoorum, toetati erinevaid maksualase läbipaistvuse algatusi ning võeti osa ÜRO korraldatud riikide ressursside ärakasutamise üritusest. kahtlemata korraldame me ka tulevikus teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ning viime läbi teostatavusuuringu, mis puudutab riikide aruandekohustust ja Euroopa Liidu õigusloomet eelmisel aastal konsulteerisime me avalikkusega ning äh, nüüd viime läbi mõjuhinnangu. ning kõige sellega aitame me arengumaid äh, võitluses maksudest hoidumisega. ma tänan teid veel kord selle raporti eest ja selle eest, et meid toetate. ja ma olen kindel, et meil on võimalik äh, maksuhaldussüsteemi tugevdada. ja ma näen rõõmuga et ka G kakskümmend ja G kaheksa hakkavad eh, sedasama küsimust arutama. suur aitäh teile, proua volinik, sellega me lõpetame eh, heade maksuhaldustavade alase debati. ehk siis lõpetame proua Jolie raporti eh, arutamise.